oleme selleks, et ähm, saavutada kolme eesistujariigi äh, eesmärgid. suur aitäh ja palju edu järgmisteks eesistumisperioodideks! suur tänu! sellega me oleme lõpetanud arutelu selle küsimuse üle ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on härra Tessi raport, kus käsitletakse ühist põllumajanduspoliitikat kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamist. ja annan kohe sõna härra Tessile, meie raportöörile. ma tänan, härra president, volinik, lugupeetud saadikud, kallid kolleegid aastal tuhat üheksasada kuuskümmend üks, see on viiskümmend aastat tagasi, ma alustasin oma töist elu põllumehena ja pärast seda on ühine põllumajanduspoliitika, ÜPP, mind kogu aeg suunanud. tegemist on olnud Euroopa ühendamise tähtsa aspektiga ja päris algusest peale on toimunud ka suuri muutusi ÜPP meetmete osas. me eh, tahame suuta suurendada tootlikkust põllumajandussektoris ning äh, vähendada oma sõltuvust impordist, vähendada ka ületootmist, nii et muutused toimuvad pidevalt ja jätkuvalt ning meil on vaja edasi reforme ellu viia. täna me räägime juba järgmisest reformist nimelt suunamuutus ühises põllumajanduspoliitikas aastaks kaks tuhat kakskümmend ja mina olen sellel teemal raportöör ja mul on hea meel näha, et kompromissid on olnud edukad fraktsioonide vahel ja isegi kui meil ei õnnestunud kõiki seisukohti arvesse võtta, ometi meil on suur enamus äh, moodustunud põllumajanduskomisjonis ja see on tubli signaal põllumajanduskomisjonilt, kuidas me näeme, kuidas ühine põllumajanduspoliitika peab edasi arenema aastani kaks tuhat kakskümmend. pärast aastat kaks tuhat kolmteist eh, ühine põllumajanduspoliitika eh, kannab jätkuvalt Euroopa Parlamendi jälge ja märki, seda tänu Lissaboni lepingule. ma tänan kolleege koostöö eest, koordinaatoreid ja variraportööre väga tubli koostöö eest ja ka valmiduse eest kompromisse sõlmida. ma tänan ka eh, põllumajanduskomisjoni sekretariaati ja mm, fraktsioonide sekretariaate ja minu oma isiklikku meeskonda. Eh, toiduga varustatuse kindlus ja toiduohutus on ühise põllumajanduspoliitika nurgakivisid mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kõikjal maailmas. tuleb olla jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline põllumajanduses. meie tarbijad ju tahavad kvaliteetseid toiduaineid tarbida ja tahavad ka eh, säästlikku energiat, taastuvat energiat, tahavad eh, Mm, olla kindlad, kui nad plaane teevad tulevikuks ja kõige selle peale oleme mõelnud. raportis öeldakse, et me peame toetama volinikku, kui ta ütleb, et põllumajandus peab saama meie toetuse, rahalise toetuse samal määral, nagu ta on seda varasemal ajal saanud. ei saa suuri kärpeid teha ka teise samba all. me oleme kõik selle vastu olnud, kõik fraktsioonid ei ole tahtnud kärpeid. Äh, aga meil on vaja revideerida äh, ühist põllumajanduspoliitikat ja sellele ongi pühendatud meie kompromissi peasisu. ja tähtis on, et ka koorem oleks õiglasemalt ära jaotatud liikmesriikide vahel, me tahame, et meil oleks konkurentsiks võrdsed tingimused ja me tahame ajaloolistelt Mm, tasemetelt nüüd eh, pindalapõhisele mm, põhimõttele üle minna ning kindlasti tuleb austada subsidiaarsuse põhimõtet. ning tähtis on ära hoida, et mingeid uusi subsiidiume hakatakse maksma, sest see tekitaks suuri haldusprobleeme nii et meil õnnestus kompromissid sõlmida ja homme me seisame nende eest, et tõesti me siit parlamendist saadaksime selge signaali meie põllumajanduspoliitika uue suuna kohta. nii et ma kutsun teid üles toetama seda raportit. ma tänan, härra Tess ja nüüd saab Euroopa Komisjoni nimel sõna volinik Tsiolos. Monsieur le Président, Euh, suur tänu, härra president, lugupeetud härra raportöör, lugupeetud Euroopa Parlament, see raport on välja töötatud kriitilisel hetkel, nimelt komisjon peab tulema välja konkreetsete õigusloomeliste ettepanekutega, mis äh, tuleks parlamendile ja komisjon ja nõukogule, vabandust, esitada oktoobrikuus. tahaksin tänada raportööri härra Tessi tehtud äh, töö eest viimaste nädalate ja kuude jooksul ja ka agrikomisjoni liikmeid äh, väga rikastavate arutelude eest, mis äh, on toimunud minu ametisse astumise algusest peale. see, mis on kirjas raportis, langeb kokku komisjoni vaadetega ja sellega, mida komisjon ka käsitles eelmise aasta lõpus oma eh, ühise põllumajanduspoliitika teatises. me langeme, see langeb kokku eesmärkide osas, härra Tess viitas siin ka eh, alustaladele ja ühtlasi on vaja tunnustada seda, et põllumajanduspoliitika peaks muutuma keskkonnasõbralikumaks ja et peaks haldama jätkusuutlikult loodusressursse, ühtlasi tuleks äh, ÜPP vahendeid jagada äh, liikmesriikide vahel võrdsemalt ja on vaja ka eelarvet, mis vastab äh, loodusressursside haldamise territoriaalsete küsimuste ning toiduga varustatuse väljakutsetele. Te rääkisite, et äh, otsetoetustel peaks olema kõrgemad piirmäärad, mina tahaksin selles osas viidata sellele, et äh, suur põllumajanduse ettevõtted suurendavad oluliselt tööhõivet ja seega sellega tuleb arvestada ka siis, kui panna paika maksimaalsed piirmäärad äh, näiteks sissetulekute osas. keskkonna aspekt esimeses sambas ja sinna juurde ka ähm, korralik maapiirkondade arengupoliitika võimaldaks vastata kliimaväljakutsetele, kuid ka keskkonnaprobleemidele ja panustada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamisele. raportis rõhutatakse seda, et otsetoetuste andmise ning loodusressursside kaitsmise vahel peab olema otsesem seos. meil on vaja siin tõelist Euroopa Liidu mõõdet ning siduda see ka otsetoetuste lihtsustamisega. otsetoetuste lahtisidumine tähendab seda, et tuleks pigem keskenduda turgudele, aga samas peab jääma siiski realistlikuks mõningates olukordades ja konkreetsetes sektorites, mis on majanduslikult, äh, keskkonnaalaselt ning sotsiaalselt kuidagi saanud äh, probleemide sihtmärgiks, siis on võimalik äh, pakkuda ka sellist lahti seotud otsetoetust. tuleb säilitada ka regioonide ellujäämine tuleb keskenduda nendele piirkondadele, kus on suured looduslikud piirangud ja sellepärast Euroopa Komisjoni teatis rõhuski vajadusele pakkuda lisasissetulekuid ja seda tehakse ka teises sambas edasi nendes piirkondades, kus on nii-öelda looduslik puudus ja toetaksin ka ideed, et selline aspekt lisada esimesele sambale erirežiim toetusteks väikepõllumajanduse toet-, tootjatele võimaldaks vähendada halduskoormust otsetoetuste osas nendele tootjatele. kindlasti on otsustavaks siin ka äh, toetus äh, läbi teise samba samadele tootjatele läbi restruktureerimise äh, ja arvestades mitte ainult territoriaalse mõõtme, vaid ka majandusliku mõõtmega selleks, et nad suudaksid olla äh, kulutõhusamad ning ähm, jätkusuutlikumad. meie vaated langevad äh, kokku mitmetes punktides ja ka üritame alati jõuda ühtse definitsioonini, mis äh, oleks ühtne tervele Euroopa Liidule, kuid äh, võtaks arvesse ka liikmesriikide eripärasid. edasi turutoetused, äh, ka nendele pööran väga suurt tähelepanu, võimekus neid hallata, äh, hindade kujundamise läbipaistvus ning riski kujundamise teemad on olulised, mida tuleb analüüsida detailselt ja mul on plaanis selles osas tulla välja ka konkreetsete õigusloomeliste ettepanekutega. rääkisid äh, maaelu arengut toetavate meetmete tugevdamisest ja ka sellistest meetmetest, mis võimaldaksid tõhusamalt äh, reageerida kliimamuutusele ning kaitsta loodusressursse teine sammas ei peaks hakkama saama mitte ainult nende väljakutsetega, vaid ka looma teadmistel põhineva põllumajanduse, mis vaataks tulevikku, säilitades oma konkurentsivõime ja kaitstes keskkonda. volinike kolleegium üheskoos president Barrosoga samuti toetavad ÜPP-s tugevat teist sammast lugesin suure huviga ka teie ettepanekuid noorte põlluharijate osas. maaelu arengumeetmed peavad võimaldama vastata ka nende inimeste vajadustele. mida oleks võimalik luua siinkohal esimeses sambas konkreetselt noortele põlluharijatele? ma tahaks, et liikmesriigid Äh, võiksid luua ka oma temaatilised programmid, meetmete paketid, mis spetsiifiliselt oleks suunatud noortele põlluharijatele ja äh, tunnustaks neid kui prioriteetset äh, inimrühma. koolitus, investeeringud kaasajastamisse ning talude restruktureerimine on samuti tähtsal kohal meie põllumajanduspoliitikal on vaja piisavaid vahendeid selleks, et suudetaks tõesti tulevaste väljakutsetega hakkama saada. hetkel öö, äh, ootame komisjoni äh, teatist järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, raamistiku kohta, mis öö, äh, avalikustatakse juuni lõpus ja siis on meil võimalik välja tulla oma mõju-uuringuga ja parlamendi konkreetsete õigusloomeliste ettepanekutega selle aasta sügisel. suur aitäh veel kord selle raporti eest ja olen valmis vastama kõikidele küsimustele ja ma loodan, et arutelu kujuneb väga konstruktiivseks. ma tänan, härra volinik Tšolos. meil on neli esindajat nüüd komisjonidest, kõigepealt Arengukomisjon okay suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, kallid kolleegid, täna räägime me uuest ühisest põllumajanduspoliitikast. tihtipeale äh, räägitakse meie ühisest põllumajanduspoliitikast kriitiliselt, öeldes, et see tõi kaasa keskkonna halvenemise ja ähvardab ka arengumaade arengut, põllumajandust ja keskkonda. kriitikutel võib-olla õigus, aga need, kes tahavad äh, ühise põllumajanduspoliitika rahalisi vahendeid vähendada, eksivad. tegemist ei ole mitte ainult poliitikaga, mis on suunatud äh, vaid põllumajandusele, tegemist on äh, ka sissetulekute ümberjagamisega, mis suunatakse linnades, maapiirkondadesse, nendele inimestele, kes hoolitsevad meie metsade, järvede ja lillede eest loomulikult on vaja seda poliitikat reformida ja kui me tahame olla tõsiseltvõetavad, siis peame suurendama selle poliitika rahalisi vahendeid, et ta oleks õiglasem, tõhusam ja ka jätkusuutlikum. ma tänan, härra Arsenis ja nüüd Keskkonnakomisjoni nimel saab sõna proua Kadenbach, üks minut. ma tänan, volinik, kallid kolleegid kui te küsite eurooplastelt, mida nad ootavad Euroopa poliitikates, siis kuulete, et kvaliteeti, elu, tervist ja keskkonda. ja ühine põllumajanduspoliitika peabki kõige selle tagama ja rahuldama kodanike ootused. meie kui poliitikud eh, peame seda silmas pidama. ja ma usun, et et keskkonnakomisjoni panus sellesse on olnud väga tähtis, sest meie tahame seda, mida tahavad Euroopa kodanikud, nimelt terveid toiduaineid, mis on toodetud ehm, bioloogilise mitmekesisuse tingimustes ning samuti tootmismeetodite mitmekesisust järgides. me peame seisma oma maapinna, mulla, veekogude kvaliteedi eest. meid on vaja sellist põllumajanduspoliitikat, mis on hea kõikidele piirkondadele ja aitab kaasa nende arengule, aga selleks on meil vaja raha ja seda ka korralikult jaotada. ma tänan. järgmisena tööstuskomisjoni nimel saab sõna, vabandust, äh, äh, maaelu arengukomisjoni nimel saab sõna härra Sikerski, sest tööstuskomisjoni esindajat ei ole hetkel saalis. suur tänu, ma vabandan, et e, pisut hiljaks jäin, aga minul on maaelu arengukomisjonist mõned märkused teha, kahjuks ei läinud need kõik kirja härra Tessi raportisse. nimelt toiduainetega varustatus ja globaalne lähenemisviis, meil on vaja väga tugevat põllumajanduspoliitikat, mis tagab põllumeestele korraliku sissetuleku, aga samas tagab ka tarbijatele korraliku kvaliteediga toiduained ning seisab hea meie keskkonna kaitse eest, aga selleks on meil vaja läbipaistvaid ja selgeid eeskirju ja reegleid, mis tagavad raha õiglase jaotamise kõigi põllumeeste vahel ja seda otsetoetuste süsteemi kaudu. meil on vaja eh, järk-järgult kaotada ajaloolised võrdlusalused ning eh, meeles pidada, et kõik põllumajanduse korraldamise meetmed ja meetodid peavad olema läbipaistvad. me ei tohi unustada perefarme, väikeseid põllumajandusettevõtjaid. ma tänan kolleeg Siekerski ja nüüd fraktsioonide esindajad, härra Dantan, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tervitama meie raportööri Albert Essi poolt tehtud tööd ja ka temaga koostööd teinud inimesi ja variraportööre, et tegemist on tekstiga, mis on ambitsioonikas, samas tasakaalus ja äh, millega oleme väga rahul äh, paar kuud pärast Jo Laineni raportit äh, ÜBB suuniste osas otsustas Euroopa Parlament tugineda sellel tööl, võttes need juhised suuresti üle. meie komisjon, et komisjonis kiideti see pea, peaaegu et ühehäälselt heaks, see näitab, et on valitud õige suund ÜPP-l järgmiseks aastaks. meie kodanikud ei ole mingisugused kaubad turgudel, nad toodavad äh, toiduaineid meie viiesajale miljonile elanikule ja seega peaksid nad panustama ka toiduainete tootmisesse ülejäänud maailmale. tegemist ei ole mitte vaid semantilise valikuga, vaid äh, filosoofilise valikuga. Albert Essi raport äh, kiidab heaks selle, et äh, põllumajandus panustab keskkonnakaitsesse ja et tuleks eemaldada igasugused äh, halduskriteeriumid, mis on liiga koormavad. ühelt poolt peaks otsutoetused olema degressiivsed, aga samas kui rääkida põllumajanduspoliitika sotsiaalsest rollist, siis on siin väga uuenduslik lähenemine hetkel, hetke arutelu leiab aset äh, siis, kui samal ajal äh, põllumajanduse G kahe, G kakskümmend räägib äh, toorainetest ja eriti põllumajandustoorainest. nii et me ei ole mingisugune eraldiseisev saareke siin parlamendis, peame leidma ülemaailmse lahenduse ülemaailmsetele väljakutsetele nagu äh, Laieni raportis ning ka Riiga raportis paari kuu tagant äh, nõuame me seda, et põllumajanduspoliitika kahe, äh, vahendid kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda, kahekümnenda aastani säilitataks. loomulikult on vaja ka valikuid teha, sest et meil ei ole vahendeid, et kõik ära teha. suur tänu, järgmine kõneleja, kaks minutit, härra Le Foll. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik lugupeetud äh, härra äh, raportöör härra Dantanilt võeti mikrofon ära, aga ta hakkas rääkima sellest, et toiduainete tootmine ülemaailmsel tasemel on väga oluline, jah, see seda tõepoolest on, nii selles raportis kui ka eelmises raportis oli see kirjas ja ka komisjoni teatises, kõik need dokumendid äh, Äh, üritavad näidata seda, et Euroopa Liidu eesmärgiks peaks olema ühtne põllumajanduspoliitika, mis võimaldab tagada toiduainetega varustatuse Euroopa Liidu piires ning tagaks ka toiduainete tootmise tasakaalu maailmas. siin on vaja rääkida nii turgude regulatsioonist kui ka muust, kas ka meie oma arutelus siin Euroopa Liidu tasemel peaksime sellest rääkima? Äh, kui siin tahetakse mõned, mõningad programmid täiesti ära kaotada, siis tuleb silmas pidada seda, et Euroopas on toiduainete tootmine endiselt väga terav oluline teema, aga äh, meil on äh, miljoneid inimesi, kes kannatavad äh, alatoitumise all jah, tõepoolest ÜPP peab olema keskkonnasõbralikum, tuleks positiivselt arvestada keskkonnaküsimustega ja seda tuleks teha üle Euroopa. läbi esimese samba saab seda teha, kaasates sinna ka keskkonna aspektid. teiseks, ja see on väga oluline, tegemist on kompromissiga, mille üle peeti läbirääkimisi väga pikalt ja millele olin algusest peale pühendunud, nimelt otsetoetuste degressiivne aspekt äh, ja seda põhinedes kahel kriteeriumil. esiteks tööhõive, ma arvan, et on väga oluline äh, et äh, põllumajanduspoliitikas peaks samuti omaks võtma idee, et see poliitika saab samuti tööhõivesse panustada. ei ole äh, mõtet aga lõputult rääkida äh, toetuste maksimaalsetest piirmääradest, ilma et me eriti kuhugi jõuaks. nii et komisjoni ja parlamendi töö on midagi väärt vaid siis, kui põllumajanduspoliitikale suunatud vahendid jäävad sama suureks nagu praegu härra volinik ja ka komisjoni president on seda öelnud, et teise samba vahendeid vähendada ei saa. suur tänu. nüüd kaheks minutiks härra Laen. suur tänu. ma tänan siin kaasraportööre, kolleege. see raport algsel kujul Eh, tegelikult minu eh, eh, üks tuntud kaasmaalane oleks siin seda öelnud, et tegemist on niisuguse väga argliku asjaga, aga nüüd tänu raportöörile ja siis variraportööridele on asi läinud paremaks, on siia tulnud sisse tõeline sisu ja sellepärast me toetame seda suures osas. aga üks asi, mis on väga oluline Eh, on see, et meie eh, maksumaksjad küsivad, mikspärast nemad peavad maksma eh, kinni ühtse põllumajanduspoliitika. see on põhimõtteline küsimus, me peame sellele silma vaatama, mikspärast meil on vaja otsemakseid. tõepoolest, otsemaksed on olulised, sellepärast et niimoodi me loome ühiskonnale heaolu aga ma arvan, et tegelikult seda eh, oleks pidanud rohkem käsitlema raportis, oleks võinud rääkida paremini eh, sihtmärgistatud otsemaksetest, et oleks võimalik edendada kaasaegset põllumajandust kõige eh, olulisemates valdkondades, et kogu tootmine muutuks keskkonnasõbralikumaks, mida eh,, mõte, mis meeldib väga ka komisjonile me peame vastama eh, sellele küsimusele, me peame vastama inimestele, kes maksavad kinni selle poliitika ja see tähendab ka seda, et meil on vaja eh, kindlaks määrata eh, maksimaalsed toetuste määrad ja mida rohkem siis avalikkuse huvi üks talunik teenib, seda rohkem peab ta saama ka makstud. ma arvan, et raport lähebki selles suunas, aga ma arvan, et raportit on veegi võimalik parandada, aga praegu me peaksime seda täiel määral toetama. suur tänu. ja nüüd härra Nicholson, kaks minutit, palun. suur tänu, president. ma ka kasutaksin seda võimalust ja õnnitleksin raportööri Eh, raport on eh, kogu protsessi ehm, vältel paranenud. Eh, meie raportöör on olnud väga tõsiselt oma töö juures. kõigepealt ma tahaksin tervitada seda fakti, et siin hõlmatakse kõiki neid küsimusi, milles osas me oleme kokku leppinud. kõigepealt keskkonnasõbralikkus Eh, erinevate inimeste jaoks tähendab see erinevates maades erinevaid asju, aga kõigepealt tähendab eh, see, et kõikidel eh, on olemas, kõikidel on tagatud toiduga kindlustatus, aga see ei ole ühesugune protsess kõikides maades. tõepoolest, me peame olema vastutustundlikud ja me peame minema ka edasi, aga e, me peame minema edasi ka selle tekstiga, mida meie ette toob komisjon, e, väljakutsed on tohutud, me ütleme, et meie oleme osaks e, lõplikust otsuse langetamise protsessist parlamendina. ma tahaksin lõpuks öelda, et Eh, ma toetan seda teksti, kus räägitakse maksimaalmäärade eh, kindlaksmääramisest. aga eh, ega me mitte midagi ei saavuta, kui tegelikult selleks ei ole eelarvelisi vahendeid. me peame kulutama raha nii mõistlikult kui võimalik. aga kas liiga palju sellest rahast ei kulutata bürokraatia peale, halduse peale? ja me räägime ikka eh, toidu eh, tarnekindlusest, aga mida me selles osas teeme ja mis me siis teeme, kui hinnad kogu aeg kasvavad, eh, millised on hinnad kümne aasta pärast? ja sellele tuleb mõelda, aitäh. suur tänu, härra kolleeg Nikolson ja nüüd saab sõna härra kolleeg Häusling. lugupeetud kolleegid, meie arvates see raport läheb väga õiges äh, suunas, äh, Euroopa põllumajanduspoliitika peab muutuma õiglasemaks, ta mu-, peab muutuma õiglasemaks ka keskkonna suhtes ja ma arvan, et need eesmärgid me oleme raportiga ka saavutanud. ja Euroopa äh, põllumajanduspoliitika peab vastama ka meie keskkonna eesmärkidele, see on ka raportis täiesti olemas meie põllumajanduspoliitika peab samuti ka vastavaid tulemusi saavutama, mida meie maksumaksja meilt ootab. me peame siin äh, õiglasemat kaubandust äh, vähem arenenud riikide suhtes äh, läbi viima, ka see on raportis kirjas. tegu on loomulikult olnud väga keeruline, praktiliselt tuhat kolmsada muudatusettepanekut me pidime läbi töötama, kuid sellegipoolest meil õnnestus ühine kompromiss koostada ja meil on äh, väga selgelt äh, määratletud eesmärgid siin kirja pandud ja sellega on parlament ka näidanud oma tõhusust. kuid mõned äh, äh, punktid oleks võinud natukene selgemalt välja tuua, näiteks mis puudutab esimese samba toetusi, aga siin on nüüd komisjoni roll täpsemaks seda kujundada. oluline on ka see, et siin on depressioon sisse kirjutatud et ettevõtted peavad ka oma eesmärke täitma, mis puudutab töökohtade loomist, keskkonna ehm, kaitsmist. samuti on oluline kaubanduse aspekti rõhutamine ja oluline on ka eh, see, et et siin on räägitud ka äh, puudujääkidest, mis on seotud meil söödaga, sellepärast et praegu liiga palju imporditakse sööta teistest äh, riikidest. nüüd teise samba küsimused, me peame vaatama ka siin, millised arengud äh, peavad aset leidma selleks, et abistada ka ähm, kehvemas olukorras piirkondi. ja just nimelt selles punktis soovib härra Barroso jõuda tõhusate tulemusteni ja just siinkohal peab ta jõudma ka parlamendiga eh, kokkuleppele ja siinkohal me ei tohi hooletusse ja tähelepanuta jätta ka äärepoolsemad ja kehvemas olukorras olevad piirkond. suur tänu, härra Häusling ja nüüd üheks minutiks äh, härra Ljerik härra president, suur tänu, härra volinik, raport, mis meile on esitatud, annab joonise uuest põllumajanduspoliitika tulevikust, kas me räägime siin siis avaliku sektori krediidist, tööhõivesektorist, põllumajandustoodete tunnustamine kui avalike toodetena, või loova majandusena põllumajandussektor, kuid me peame kindlasti keskenduma ka põllupidajate elu parandamisele, me ju teame, milline tragöödia pilt kujuneb meie maapiirkondades toiduga kindlustatusest ainult ei piisa, me peame jõudma selliste avaliku sektori sekkumispoliitikateni, mis tagab teatava hinna VKE-dele sotsiaalmajanduslikud mõõted ja keskkonnaküsimused, kuidas oleks võimalik neid küsimusi parandada tänases äh, poliitikas, kus äh, peretalud kaovad, on väga oluline, et Euroopa Liit äh, muudaks oluliselt WTO-d, teeks rohkem tööd Maailma Toiduorganisatsiooniga ning äh, Äh, tagaks äh, ka meie piirialadel äh, parema garanteerituse talunikele. Euroopa peab andma endast rohkem ja tuleb rõhutada seda, kui oluline on põllumajanduspoliitika eelarve säilitamine. kõnelejalt võetakse mikrofon. suur tänu. ja järgmisena saab sõna Äh, proua Murve, kas äh, te, teil on äh, protseduuriline küsimus? jah, härra president, mul on väga kahju, aga kahjuks me ei kuulnud tõlget inglise keelde eelmise kõne ajal. ja mind vägagi huvitas selle kõne sisu, et kas oleks väga palju palutud, kui kõneleja saaks korrata seda ja et me saaksime ka ingliskeelset tõlget kuulda selle kõne ajal, ma väga hindaksin seda härra president, kas keegi jäi veel ilma äh, tõlkest inglise keelde, siis võib-olla on tegu ainult siin äh, üksikuga, üksiku probleemiga siin tagaridades, me uurime asja. paistab, et äh, tõlkekanalid läksid segi ja probleemiga tegeletakse ma äh, loodan, et te mm, mõistate mm, minu reaktsiooni, aga te saate ka internetis selle, seda kõnet veel üle lugeda ja nüüd äh, kolleeg Fontana. suur tänu, härra president, austatud härra volinik, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada ja tunnustust avaldada härra Tessi selle suurepärase töö eest, mille ta on ära teinud ja meie variraportöörina hindame seda tööd väga kõrgelt. me oleme väga rahul sellega, et et äh, siin raportis äh, viidatakse vähem soodsas olukorras olevatele piirkondadele, eriti mägistele piirkondadele, jääd ära on toodud ka väikesed ettevõtted, sest see on põhimõttelise tähtsusega. Nemad on väga olulised et äh, Äh, maapiirkondade kaitsjana, pinnase kaitsjana, aga ka nende toodete pärast, mida nad toodavad. ja väga hea meel on ka selle üle, et noortalunikele pööratakse väga palju tähelepanu, kes on ometigi põllumajanduse tulevikukandjad. me kõik teame, et äh, täna on äh, kõige suuremaks väljakutseks eelarve ja pöördume teie poole, härra volinik, te olete selle asjaga kursis rohkem kui meie me ei tohi lubada seda, et äh, ühtse põllumajanduspoliitika eelarvet hakatakse kärpima. see tähendaks seda, et äh, põllumajandusel oleks äh, põllumajandus oleks vähem väärtustatud Euroopas, seega meie tooted oleks vähem väärtustatud ja see tähendaks otseselt negatiivset mõju ka meie toidukvaliteedile ja veel impordile viitaksin, nagu te teate, ka see on ühtse põllumajanduspoliitika osa ja tuleb neid as-, nendest asjadest rääkida paralleelselt, kui, kui me toome sisse madala kvaliteediga, odava hinnaga tooteid, siis on meie põllumajandus see, kes sellest kõige rohkem kärbib. ja nüüd proua Toots saab sõna järgmisena, palun. suur tänu, härra president ja suur tänu härra Tessile selle kõikehõlmava raporti eest nagu ka teised kõnelejad, rõhutaksin minagi seda, kui oluline on piisav eelarve uueks ühtseks põllumajanduspoliitikaks. on väga-väga oluline eh, see, et meie eelarve aluseks oleks eh, toidu eh, ka kindlustatuse alased argumendid hinnangute kohaselt kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peab ülemaailmne põllumajandustootmine tõusma seitse protsenti. mina arvan, et ühtne põllumajanduspoliitika peaks sellesse panutama ja et see tootmine jääks Euroopasse. me ei peaks astuma mitte ühtegi sellist äh, sammu, mis meie toidutootmisbaasi veelgi nõrgestaks ma tervitan äh, väga selget äh, poolehoidu kolme samba süsteemile ning toetan ka härra voliniku tänast avaldust, et ta toetab seda kuid ma tahaksin siiski rõhuda seda, et ma ei ole huvitatud sellest, et samba üks, sambasse üks suunatakse rohkem vahendeid, mis, mis tooksid kaasa kulude tõusu meie talunikele, ma tahaksin näha kindlasti paindlikkust nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil, arvestades seda, et talude struktuur Euroopa Liidus on väga erinev, samamoodi nagu ka maajaotussüsteem. suur tänu, proua Toots ja nüüd kaheks minutiks järgmisena sõna kolleeg Lavia signor presidente signor commissario lugupeetud president lugupeetud volinik see äh, väga suur töö, mille härra Tass on ära teinud, on midagi, mida mina variraportöörina tervitan. nüüd me oleme liikunud viimasesse faasi, uus äh, ühine põllumajanduspoliitika on ääretult oluline Euroopa põllumajanduse tulevikule ja selle ellujäämisele. uus äh, põllumajanduspoliitika peaks võimaldama Euroopa kodanikel saada kõrgekvaliteetseid tooteid ning ähm, toetada nende äh, toodete tootmist. selleks, et eesmärke täita, mis me oleme endale seadnud, on vaja välja töötada uued instrumendid, mis on tõhusamad ning mis on talunikele lihtsamad kasutada mis võimaldaksid neil parema juurdepääsu ressurssidele ning vähendaksid äh, bürokraatiat. meil on vaja ka turuinstrumente, äh, mis äh, aitaksid praegusel hetkel üle saada kriisist, meil on vaja ka ennetusinstrumente, Ähm, selleks, et vältida riske põllumajandussektoris. meil on vaja ühtset põllumajanduspoliitikat just noortele inimestele, kes vastutavad põllumajanduspoliitika tuleviku ees. me tahame edendada bioloogilist mitmekesisust äh, ning äh, on äh, mitmed konkreetsed tooted, mis meil Euroopa Liidus on, siis neid me saame läbi maaelu arengupoliitika edendada ja suurendada potentsiaali, mis meil on maapiirkondades. samal ajal me peame tagama ka selle, et meie põllumajandusettevõtted oleksid konkurentsivõimelised konkurentsivõimelised ja sel põhjusel ma tahaksin rõhutada komisjonile, kui oluline on see, et meil oleksid tõesti meetmed paigas, mis edendaksid tehnoloogiat ehm, Põllumajanduskomisjonis me hääletasime ja ma tahaksin öelda, et ääretult oluline oli meil seal see, ehm, mis puudutab eh, otsetoetuste maksmist eh, ettevõtetele põllumajandusvaldkonnas. ma arvan, et eh, kui äh, me suurendame ettevõtete kaasatust eh, allpool teatud piirmäära, siis see toob kaasa positiivseid tagajärgi, sellepärast et eh, me vähendame suurte ettevõtete eh, arvu. ma pean rõhutama ka seda, et ääretult oluline on see, et me annaksime piisavalt raha ühisele põllumajanduspoliitikale. parlamendis me ei saa olla nõus sellega, et maaelu arengule eraldatavad rahasummad vähenevad. Eh, ja nüüd sinine kaart. kas te tahate esitada küsimuse härra Leviele? lugupeetud kolleeg ah,. see on vaba mikrofoni voorupalve hoopis. hea küll, järgmine kõneleja äh, on härra Kapolos Santos ja tema saab sõna üheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president meie Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis usume, et see reform muudab äh, ÜPP õiglasemaks äh, ja äh, sobivamaks praegusele ajajärgule ähm, praegu on oluline see, äh, et abi oleks õigustatud ja toiduainetega kindlustatus laiemas mõttes on ääretult oluline, muutub järjest olulisemaks. Äh, sinna raportisse on kaasatud meie peamised murepunktid, äh, näiteks see, et ääretult oluline on see, et ÜPP oleks ühenduse poliitika, see, et ÜPP-d toetataks piisavate rahaliste vahenditega ning meie leiame, et ei ole vastuvõetav see, et ÜPP Äh, rahastamist vähendatakse. meie tahame õiglasemat äh, rahaliste vahendiste jaotust äh, liikmesriikide talunike vahel, me tahame, et meil oleks paigas uus süsteem, mis põhineks keskkonna ja sotsiaalsetel kriteeriumidel, mis edendaks tööhõivet. me tahame tagada selle, et ÜPP põhineks esmajoones talunikel ning et see sisaldaks mehhanisme, mis töötavad talunike huvides. Äh, ma olen kindel, et Lissaboni leppe kohaselt äh, siin parlamendis me suudame tagada selle, et me need eesmärgid äh, ka reaalsuseks muudame, mis siiani on olnud paraku teoreetilised ainult. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Poolsen, teil on poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president Äh, suur aitäh ka härra Dassile äh, selle suurepärase töö eest, mis ta ära on teinud. on üks asi, mida ma tahaksin äh, põllumajanduspoliitikaga seoses mainida ja see puudutab neid suuri väljakutseid, mida meie ja kogu inimkond praegu näeme Ähm, vee eutrofitseerumine, bioloogiline mitmekesisus ja nii edasi, siin võib tõsta esile mitmeid küsimusi, aga ma arvan, et me peame mõistma seda, et talunikud on need, kes peavad ähm, meie keskkonnaga nii-öelda toime tulema ja nemad peavad aitama meil ellu jääda äh, meie keskkonna kontekstis ähm, põllumajandusvaldkonnas äh, me saame siin väga palju ära teha talunikele tuleks äh, maksta äh, ja maksta hästi äh, nende tööriistade kasutamise eest, mida siin sektoris kasutada peaks saama. ja seetõttu ma arvan, et tulevikus peaksime me äh, Ähm, muutma oma mõtlemist, me peaksime liikuma äh, sissetulekute subsideerumiselt, mida on raske põhjendada, äh, selleni, et me tõesti tasume äh, talunikele nende tehtud tööde eest. niisiis, me peame subsiidiumidelt edasi liikuma teenuste eest tasumisele ilmselgelt on äh, põllumajandussektori peamiseks eesmärgiks äh, toidu tootmine, äh, toidu tootmine piisavas koguses ja see toit peab olema hea kvaliteediga. toidu eest tuleks turul ka maksta, keskkonnateenuste eest aga seal paraku maksta ei saa. suur aitäh, proua Pauls-, Paulson ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Wojciechowski suur aitäh, lugupeetud president, härra Tassi raport on paljudes aspektides väga hea, aga ühes aspektis on väga halb, sellepärast et seal lükatakse tagasi mõte öö, äh, otsemaksete õiglasest võrdsustamisest me jätkame äh, selle absurdse põhimõttega, äh, nimelt rikkamad talunikud saavad rohkem abi kui vaesemad ja talunikud, eriti just uutest liikmesriikidest, on selle pärast väga mures uute liikmesriikide põllumajandussektor muutub järjest nõrgemaks. Ähm, paljudes riikides, Poola, Poolas, Leedus ja Slovakkias ei kasutata suurt äh, hulka maad ja äh, sellepärast ma kutsun vanade liikmesriikide saadikuid üles lõpetama seda diskrimineerimist, äh, makskem sama suuri otsetoetusi kõikidele uutele liikmesriikidele samamoodi, ma pöördun siin Prantsusmaa kolleegide poole, et teie tahate vendlust ja võrdsust ja vabadust. ilma võrdsuseta ei saa olla ka vendlust. meie tahame seda võrdsust. suur tänu. ja härra Bouvet. proua president, härra volinik, kallid kolleegid, jah, ma olen nõus, selleks, et vabaduse ja vendlusega peab kaasas käima ka äh, võrdsus, võrdsus talunike vastu ja Ida-Euroopa riikide suhtes. me oleme astunud selle raportiga väga suure sammu edasi, asi ei olnud alguses sugugi lihtne, vasturääkivusi oli palju, kuid me oleme jõudnud konsensuseni ja see on väga oluline. see konsensus võimaldab meil kaitsta seda globaalset programmi ja projekti ja see on Euroopa Parlamendi teene, see ei olnud lihtne, seda konsensust leida nii et ma tahaksin tänada härra Tessi ja teisi kolleege, kes sellele panustasid. me rõhutame selles tekstis osaliselt seda, kui oluline on võrdsus, ja tootjate vaheline võrdõiguslikkus ja see kõikidel territooriumidel, see on väga oluline. me oleme rõhutanud seda, kui oluline on arengu tagamine väikestele taludele, kes on täiesti vältimatu tähtsusega selleks, et tagada meie territooriumi kvaliteet ja bioloogiline mitmekesisus, ka see on põhimõttelise tähtsusega me oleme toonud sisse selle mõtte, et me möö-, pöörame tööstuslikust põllumajandusest uude äh, paremasse põllumajandusse, see on selle teksti väärtus, see on tingimus, milleks, äh, millega tagatakse põllumajanduse jätkusuutlik põlvkondadeks, me ei räägi siin ainult ideoloogilises võtmes täna me muretseme selle pärast, et eelarve on väike, tuleb võtta siin väga selge seisukoht. ootame seda, et tõesti, et me astume edasi nüüd teise faasi, mis äh, selgelt peaks endas hõlmama seadusandlikku arutelusid, sellepärast et lisaks sellele tekstile on suured ootused seadusandliku tekstialastes aruteludes, lootused seal on kõrged. ja tahaksin äh, Äh, siiski aga öelda äh, vihaselt äh, Saksamaale, kes on kõige vaesemaid, vaesematele Euroopast võtnud ära, piimatoetused tuleb kõige vaesemaid aidata, neli miljonit eurooplast täna lõppkokkuvõttes ju ei toitu korralikult. suur tänu, härra Bovee. ja palun, kolleegid, pidage oma kõne ajast kinni härra Rubik saab järgmisena sõna, üks minut. suur tänu, härra president. jah, ähm, see raport on küll hästi koostatud, kuid on äh, liigselt äh, üldine, see praegu ähm, keskendub ähm, nendele uutele väljakutsetele minu arvates kui seda raportit äh, rakendada, siis me peame meeles äh, pidama ka selle, et siin ei räägita äh, toiduainete kvaliteedist, samuti ei räägita siin pinnase kahjustamisest, samuti mis puudutab äh, mõisteid selliseid nagu noor põllumajandustootja, aktiivne põllumajandustootja, siis ka neid ei ole piisavalt äh, määratletud ja ja paraku äh, väga paljud põllumajandustootjad ei saa sellest raportist neid vastuseid, mida nad ootaksid. suur tänu ja, ja härra Agnew. Whilst the term green kuigi esimese samba ökoliseks muutmiseks võib tunduda hea nendele, kes põllumajandusest midagi ei tea, kuid talunikele tähendab see väga palju halba, nad lihtsalt ei külva enda põldudele mitte midagi ja ju kui see oleks tehtud sellel aastal, olekski meil olnud saak kadunud selleks, et äh, ÜPP oleks tõhus, tuleb väga selgelt äh, otsetoetusi kärpida, see tähendaks äh, seda, muidugi ka seda, Äh, et väga paljud talunikud üritaksid sellest mööda käia. kuid äh, Euroopa Liit äh, otsustab siin, kuigi liikmesriik on need kärped sisse toonud, liikmesriigid peaksid ise otsustama. ja väide, et need otsetoetused antakse ainult taludele, kes kultuure äh, Äh, kasvatavad, on nonsenss. Äh, Euroopas on toidust puudus, me peaksime talunikke toetama, mitte vastupidi ja loodetavasti viimased kolm külma talve on meile tõestanud seda, et ilmselt kliima soojenemise hirmu meil siiski ei ole. suur tänu, härra Anju ja järgmisena saab sõna proua Morvai. suur tänu, lugupeetud kolleegid. Euroopa kodanikud oleksid kindlasti teisel arvamusel Euroopa Liidust, kui nad näeksid, et see raha, mida nad äh, maksavad Euroopa Liidu ühiskassasse, nende maksurahad, et neid kulutatakse ainult avalike äh, avalikeks ähm, teenusteks, aval-, avalike huvide otstarveteks, ainult headeks otstarveteks. nüüd, mis puudutab ÜPP-d, mis on härra Tessi raporti teemaks, siis me peame ka otsustama selles osas, äh, kas me kavatseme toetada ka seda määra, mis on paika pannud ühtse pindala toetuse kava osas ja seetõttu mina paluksin, et te peaksite silmas meie kodanike äh, õiglustunnet. kui me võtame vastu selle kõrgema määra, siis me peame arvestama sellega, et me ei hakkaks siin rohelisi ja punaseid äh, paruneid nii-öelda Euroopa Liidus toetama. suur tänu! Äh, kolleeg Herr-, Herrans Garcia. suur tänu, tänane arutelu on äärmiselt oluline aga ma sooviksin rääkida veel ka teistest teemadest, mis on seotud ähm, selle teemaga ja me peame ka vaatama, ähm, mida me tõesti oleme võimelised saavutama ÜPP raames. Euroopa Komisjon tuleb välja oma ettepanekuga ähm, finantsraamistiku kohta alates aastast kaks tuhat neliteist ning äh, kui äh, see vastu võetakse, siis me ka näeme, et Euroopa Komisjon kavatseb EPP osas tõsiseid kärpeid teha nii et kui me selle raporti homme vastu võtame, siis me peame arvestama ka sellega, et äh, ÜPP äh, vahendid tegelikult äh, vähenevad ja siin ei ole ka komisjoni vastavate ettepanekutega arvestatud. erinevad väljakutsed, mida me siin raportis oleme maininud, kui me üritame siin üheskoos ÜPP-d rohelisemaks muuta, kui me endiselt nõuame, et põllumajandustootjad ei tohiks sattuda veelgi lisa koorma alla, siis ei tohiks selliseid kärpeid sisse viia, me vajame mõistlikku põllumajanduspoliitikat. näiteks me peame tegelema ka hinnakõikumistega ja meil on vaja ka eelarverida, mis tegeleb täpselt sellise kriisiga, nagu me alles hiljuti kogesime. ja põllumajanduspoliitika jaoks on äärmiselt olulised ka sissetulekud, mida rohkem teenuseid pakutakse, seda selgem on see, et see iga euro, mis me investeerime ÜPP-sse, see toodab kümme eurot äh, toidu kvaliteedi ja teiste toodete näol. ja sellega me peame ka arvestama, kui me paneme paika järgmise eelarveraamistiku. peale selle me ei tohi unustada ka kaubandussuhteid kolmandate riikidega ja meie suhteid WTO-ga, nimelt et need on väga suures ohus. see võib viia selleni, et meie põllumajanduspoliitika satub väga suurde ohtu. suur tänu ja nüüd kolleeg De Castro, palun. suur tänu, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid. Tessi raportiga oleme jõudnud ÜPP uude faasi. põllumajandus- ja maaelu arengu komisjon on mitu kuud väga tõhusalt tööd teinud ja seetõttu ma sooviksin härra Tessi ja kõiki teisi asjaomaseid isikuid toet-, äh, tänada selle tehtud töö eest ja parlament võib nüüd rääkida tõesti ühel häälel ühise põllumajanduspoliitika tuleviku osas et ÜPP peab muutuma nähtavamaks, rohelisemaks ähm,, initsiatiivikamaks ja sellest on räägitud juba ka meedias ja me teame, et kärpeid kavatsetakse sisse viia just teise samba osas ja see on täiesti mõeldamatu, kui me mõtleme siin kas või DES-i raportile või siis ka finantsperspektiivile. viimane kord me võtsime härra Kariga raporti vastu Euroopa Parlamendis, mis oli sama teemaga seotud ja seetõttu on ÜPP jaoks äärmiselt oluline, et vahendite maht jääks samaks ka järgmiseks programmeerimise perioodiks meil on vaja, et äh, meediaavaldustes äh, samuti äh, tõde välja tuleks. suur tänu nüüd kolleeg Raimers. proua president, volinik, kolleegid, ma tänan raportööri tema väga kannatliku ja hea töö eest. mis puudutab ÜPP tuleviku peale aastat kaks tuhat kakskümmend, siis me peame otsustama, kuhu me soovime jõuda, kas me soovime sellist põllumajanduspoliitikat, mis saab hakkama väljakutsetega, olles innovatiivne, julge, eneseteadlik, eh, vastutustundlik või me soovime sellist põllumajanduspoliitikat, mis endiselt eh, ripub Euroopa Liidu kassa küljes nagu raske kivi ja vajab pidevalt tema eh, hoiatavat näpuviibutust. selleks, et hakkama saada tuleviku väljakutsetega, on meil äh, vaja ÜPP raames arvestada ka kaasaegsete tehnoloogiatega ja selle asemel, et siin pidada lõputuid arutelusid poliitiliste ideoloogiate üle ja me ei tohi pidevalt paari aasta tagant ähm, suunda muuta, sellepärast et see koormab väga ka meie finantsvahendeid, igaühel peab olema selge, et iga poliitiline äh, suunamuutus toob endaga kaasa uusi direktiivi, uusi seadusakte, see aga omakorda nõuab ettevõtetelt invest-, selliseid investeeringuid, mis ei võimalda neil aga sissetulekuid suurendada ja meid ei tohiks huvitada see, kas ähm, ettevõte on suur või väike, vaid kas ta on majanduslikus mõttes äh, stabiilne ja meile peaks olema ükskõik, äh, kas ta ähm, kaubanduslikult või ökoloogiliselt ähm, äh, tegutseb, vaid see, kas ta on tootlik. ja meid ei tohiks huvitada, kui palju tal loomi on, vaid see, kas see ettevõte suudab ka loomatervishoiu eest hea seista. meie jaoks on olulised Äh, hinnastabiilsus ja toidukvaliteet, sellepärast et Euroopa Liit ei ole üksinda selles maailmas. suur tänu! ja nüüd härra Faimann, palun. suur tänu, härra, proua president, daamid ja härrad. lõpuks ometi on käes aeg, kus nii vanades kui ka uutes Euroopa Liidu liikmesriikides on ühtne põllumajanduspoliitika tõesti ühtne ja enam ei diskrimineerita uusi liikmesriike. ja loodetavasti ei kujune tulevikus uusi diskrimineerimisvorme esile, kuid kahjuks juba Albert Tessi raportis selliseid ilminguid on näha pean siin silmas äh, siis otsetoetuste lage, see on kindlasti diskrimineeriv meede selliste riikide vastu nagu Tšehhi Vabariik. meil on seal talud äh, ajalooliselt olnud suuremad kui mujal ja ma olen vastu otsetoetuste piiramisele, kuivõrd see on selgelt meede, mis äh, kahjustab Euroopa Liidu põllumajanduse tõhusust. põllumajandus tähendab toidutootmist, kuid täna on väga palju poliitikuid, eriti roheliste seas, kes tahavad näha seda, et talunikest äh, saaksid biokütuste töötajad pigem ja, ja hakkaksid võitlema peaeesmärgina kliima soojenemise vastu. härra Smith, järgmisena palun proua president, suur tänu, ma olen nõus kolleegidega, kes on varem rääkinud ja tahaksin õnnitleda nagu nemadki meie raportööri, töö pole olnud kerge ei talle ega ka meile. see raport on tänu ühistegevusele palju parem kui esialgne versioon ja siin on nii paljugi muljetavaldavat. see, mis puudutab otsekorral, otsetoetusi ja ajalooliste referentsväärtuste väljavõtmist lõikes viisteist ma toetan liikmesriikide võrdlus ning ka ähm, artiklis seitse, kuusteist toodud äh, piirkondade võrdlus, äh, olles pärit Šotimaalt, olen nõus sellega, et kaheksakümne teine lõige viitab vähem soodsas olukorras olevatele piirkondadele ja Šoti talunikud kindlasti toetavad lõiget nelikümmend neli, nimelt et et äh, ristvastutus on proportsionaalne ja võib-olla te, härra volinik, tooksite selle oma kolleegidele eriti välja, kuid kuivõrd palju on muljetavald, olgem siis siiski ausad enda ja valijate vastu. kui meil ei ole äh, artiklit üks, siis on kogu see arutelu täiesti mõttetu, artikkel üks, kus me kutsume üles tugeva ja äh, jätkusuutlike ühtse, ühtse põllumajanduspoliitika järele korraliku eelarvega ja ambitsioonidega ja ausalt öeldes äh, tänased kuulujutud, et äh, kavatseb äh, Barroso teha väga tõsiseid kärpeid, eriti teises sambas, jääb küll mulje, et härra volinik, teil on vaja igat liitlast, kes võimalik komisjonis liikmesriikide vastu, meil on vaja ühtma, ühtset põllumajanduspoliitikat, mis on korralikult rahastatud ja on piisavalt ambitsioonikas. Euroopa põllumajandus on olnud väga edukas ja ei ole aeg see heita minevikku. suur tänu, järgmisena saab sõna proua De Brun. suur tänu, proua president ma tahaksin omalt poolt tervitada samuti härra Tessi raportit ja ühtse põllumajanduspoliitika reformi, suur tänu teile, härra Tess, tehtud töö eest. homne hääletus näitab seda, mida Euroopa Parlament loodab näha, ütleb ühtse põllumajanduspoliitika reformi kohta seadusandlikus vormis. see on väga oluline selleks, et tagada Euroopa põllumajanduse piisav rahastamine tulevikus me oleme huvitatud tugevast ja jätkusuutlikust ühtsest põllumajanduspoliitikast, mille aluseks on kaks sammas ja mille alusel talunikud saaksid oma äh, maadel tööd jätkata, kuid samas oleks keskkond kaitstud ja et meie maapiirkondade majandus püsiks elus ja toestataks seda ja et oleks tagatud õiglus ja taba- äh,, läbipaistvus kogu toiduahela äh, vältel. meil on vaja kindlasti sambas üks keskkonnamõõtmeid, äh, need peavad olema ka väga selged, äh, korrektselt kujundatud ja ka väga selgesti mõõdetavad ning lisaks sellele tuleb kindlasti rõhustada ka seda, kui oluline on äh, see, et sammas kaks oleks õiglane Äh, kõigi suhtes. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Skotta. suur tänu, proua president, daamid ja härrad, ühtne põllumajanduspoliitika on Euroopa poliitika, mis rohkem kui äh, ükski teine on pidanud aastate jooksul muutuma selleks, et äh, majandustsükli muutustega kaasas käia ja arvestades ka seda, mis on toimumas rahvusvahelisel areenil Äh, ja meie põllumajanduspoliitika eesmärgid on ju tegelikult samad, tuleb tagada sissetulek äh, Euroopa põllupidajatele, samas vähenevate eelarvevahendite kontekstis. meil on ka teisi eesmärke, toodete kvaliteet, keskkond, bioloogiline mitmekesisus ja ressursid, ka sellega tuleb arvestada. homme hääletusel olev ÜPP reform on väga oluline, kui me tahame normaalset sissetulekut tagada oma talunikele, nii nagu kolleegid on öelnud, eesmärgiks ei ole sugugi mitte otsetoetuste vähendamine, vaid selle mere ja maa elu arengu vahel tasakaalu saavutamine selleks, et süsteem oleks lihtsam ja õiglasem, seadmata ohtu konkurentsi reegleid. mis puudutab ühtse põllumajanduspoliitika eesmärke Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kontekstis, siis kindlasti ÜPP võiks panustada jätkusuutlikkuse majanduskasvu ning võiks vastu seista uutele väljakutsetele, arvestades põllumajandussektori mitmekesisust ja kahekümne seitsme liikmesriigi toodangut. suur aitäh, kaheks minutiks saab sõna härra Papastamkos. suur aitäh, lugupeetud president, daamid ja härrad äh, tugev ühtne põllumajanduspoliitika on äh, meie eesmärgiks ja äh, see mängib väga olulist rolli, see on äh, Euroopa majandusse positiivselt panustanud ning mm, see sektor toodab meie kõigi huvides oma tooteid ja rahastamine peab jääma samale tasemele, nagu ta praegu on olnud tuleb tagada see, et meil oleks piisavalt raha ÜPP eesmärkide tagamiseks rahade õiglane jaotamine talunike vahel on ääretult olulise tähtsusega see on midagi, eh, millele tuleb jätkuvalt tähelepanu pöörata ja seetõttu eh, on eh, nii-öelda ühtse lähenemise suhtes tagasilükkav lähenemine meil. me peame panema paika objektiivsed kriteeriumid selleks, et me saaksime võtta arvesse erinevate riikide erinevusi. hea on näha ettepanekuid äh, selles osas, mis puudutab otsemaksete ülempiiri seadmist, et mis puudutab väiketalunike abistamist äh, ning aktiivsete talunike abistamist. Äh, keskkonna kontekst on samuti ääretult oluline. tuleb tagada piisav kompensatsioonimehhanism ning ei tohi talunikele panna peale piis-, liiga suurt bürokraatlikku koormat kliimamuutus, toidukriis, see kõik tähendab, et meil peavad olema head vahendid ja poliitilised vahendid olukorra lahendamiseks. meil on vaja alalist kriisijuhtimisfondi ja ma olen veendunud selles, et noorte talunike jaoks on see kõik ääretult oluline, ma tahaksin tänada Albert Tessi, tegemist on olnud väga keerulise tööga ja ta on teinud ära väga äh, suure töö. Äh, ühise põllumajanduspoliitika äh, uuendamine aitab minu arvates meil meie endisisestest probleemidest üle saada äh, me peame sellel suunal edasi püüdlema. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Roodust, teil on üks minut. proua president, lugupeetud kolleegid, ma tänan ähm, härra raportööri ja mul on väga hea meel, et ähm, selles raportis tuleb väga selgelt välja ka sotsiaaldemokraatide käekiri. meie soovime jätkusuutlikku äh, sotsiaalset äh, keskkonnasõbralikku ÜPP-d ja me soovime, et see oleks esimeses äh, sambas keskkonnameetmed on äärmiselt olulised, praegustest meetmetest ei piisa ja selleks, et äh, säilitada olemasolev tase, kuid just seda me peame äh, tagama. oluliseks on saavutada äh, kvaliteetse toiduainete tootmise tagamine Euroopa Liidus ja samuti ka meie maaelu arengu säilitamine. me peame peatama inimeste kolimise linnapiirkondadesse, sellepärast et meil on vaja, et rahvastik jääks ka maapiirkondadesse paigale. me oleme palju kuulnud maaelu arengu valdkonda tehtavatest kärbetest ja need ei ole aktsepteeritavad. meil on vaja tugevat teist sammast ÜPP raames maaelu arengu jaoks ja kogu Euroopa Liidu jaoks ja ma hoiatan, kõiki neid, kes kavatsevad kärpeid teha, kui see aset äh, leiab, siis reform ei tule, kõik jääb nii, nagu on ja see ei ole Euroopa kodanikele mõistetav, aitäh. suur aitäh. Äh, te ületate oma kõneaega, kallis kolleeg ma ei vibutanud oma haamriga, kuid palun äh, kõikidel kõneaega austada ja palun pidage sellest siis kinni. ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Ashworth suur aitäh, lugupeetud president, parlamendi nõudmine säilitada äh, põllumajanduse eelarve samal tasemel, kui mitte seda suurendada, on minu arvates väga optimistlik. tegemist on väga keeruliste aegadega ning äh, eelarved ei ole piiramatud. mina leian, et äh, need ettepanekud vajavad kainet mõistust kui äh, järgmisel aastal Euroopa Liidu eelarvet paika pannakse, meie peame äh, ühise põllumajanduspoliitika peamiste ja äh, tõeliste prioriteetide juurde tagasi tulema, toiduga varustuskindlus, bioloogiline mitmekesisus, uued tehnoloogiad ja elujõulise konkurentsivõimelise Mm, turu juhitud tööstuse loomine on need, mis peavad olema meie eesmärkideks. mina leian, et komisjoni ettepanek on selle suuna kaotanud, eh, mis meil on olnud viimase kahe reformi ajal. Eh, nende lähenemine on eh, fookusest kõrvale kaldunud ja liiga keerukas, aga mul on hea meel öelda, et Albert Hess on oma ettepanekutes pannud paika väga mõistliku raamistiku, millega me saame tulevast reformi edasi viia, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kaheks minutiks proua Köstinger suur tänu, proua president. Albert Tessi raportis käsitletakse eh, ka keskkonnateemasid eh, põllumajanduspoliitika raames. me oleme häid eh, kompromisse saavutanud selles punktis, mina leian, et me peaksime ka toetama oma saavutatud, me peame samuti toetama neid vähem kindlustatud, kes saavad hargmaistelt ettevõtetelt oma toodete eest summasid, mis ei ole eh, sugugi õiglased. samuti me peame aitama eh, põllumajandustootjatel hakkama saama eh, bürokraatia koormusega, samuti selle koormusega, mida tekitavad lisakontrollid. üks asi peab olema selge, kui tarbijad meilt ootavad, et Euroopa põllumajandus veelgi jätkusuutlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks muutuks, siis me peame ka vastavaid meetmeid äh, võtma, mis oleksid äh, ka vastavalt rahastatud. ja seetõttu ma ei toeta kärpeid ähm, järgmiseks ähm, eelarveperspektiiviks põllumajanduspoliitika osas ja nende pressiavalduste osas ma ütlen väga selgelt, kui komisjon soovib maaelu arengu osas kärped ja siis ta annab sellele maaelu arengupoliitikale surmahoobi. ja sellega saaks ka teine sammas väga dramaatilise tabamuse. Äh, komisjon peaks kuulama ka meie koja hääli. ÜPP jääb meie ühenduse poliitika üheks võtmepoliitikaks. samuti me näeme, et äh, meie konkurentsiolukord pingestub ka rahvusvahelisel turul, me peame sellega arvestama. investeeringud teise samba raames äh, motiveerivad ka äh, uuendusvaimu ja sellest saavad äh, kõik kasu, eriti just noored põllumajandustootjad, kes on väga olulised ÜPP tuleviku jaoks, suur tänu! suur aitäh teile. nüüd saab sõna proua Garcia Perez, äh, teil on üks minut. lugupeetud president, äh, täna arutelu teeb selgeks selle, et see äh, koda siin äh, toetab tugevat ühendusepõhist äh, ÜPP-d, mis suudaks seista silmitsi tööhõive ja toiduvarustuskindlusega seotud väljakutsetega maaelu arengupoliitika valdkonnas. ja sellega seoses me ei tohi lubada sisse viia praeguse ÜPP eelarve vähendamist meil on vaja äh, piisavaid rahalisi vahendeid äh, väljakutsetega toimetulemiseks, me peame suutma tagada talunikele piisava sissetuleku, me peame suutma äh, viia sisse turuinstrumendid, mis võimaldaksid meil parandada hindade ebastabiilsuse olukorda, mis praegusel hetkel valitseb Äh, vaadakem seda, mis hiljuti on toimunud äh, puuviljasektoris, äh, uus ühine põllumajanduspoliitika peab tagama selle, et meil on olemas instrumendid tegelemaks kriisiga, mis erinevaid sektoreid ähvardavad ja need instrumendid peavad vastama sektori vajadustele. suur aitäh, järgmisena saab sõna üheks minutiks proua Kööling suur aitäh, lugupeetud president, suur aitäh ka härra Tessile väga huvitava ja, ja ähm, informatiivse raporti eest. tegemist on väga keerulise teemaga ja seetõttu on osasid, millega saab nõus olla ja osasid, millega mitte. nelikümmend kaks protsenti Euroopa Liidu äh, kulutustest läheb äh, ÜPP-le ja seetõttu on ääretult oluline, et äh, me anname aru raha kulutamisest oma kodanikele. enamik kodanikke, võttes arvesse tõusvaid toiduhindu, mis tõesti väga kiiresti tõusevad ja võttes arvesse neid hoiatusi, mis puudutavad toiduainetega varustamise kindluse puudumist, äh, tähendab seda, et äh, meil on vaja ÜPP-d, mis äh, keskenduks tootlikkusele ja tõhususele. jah, loomulikult me peame keskkonnaaspekti hoolikalt jälgima, mina kuulun keskkonnakomisjoni, ma tean seda, aga praegusel hetkel on oht, et me loome raporti, mis mm, räägib räägib äh, samba üks rohelisemaks muutumisest, et on oht, et me jätame kõrvale mm, tõelise eesmärgi, milleks on tõhusus. ja seetõttu äh, mina ei toeta suurte farmide maksete ülempiiristamist. Äh, see ei too kaasa tõhusust ja seda ei ole võimalik õigustada, aitäh. suur aitäh, järgmisena saab sõna proua Jeegla, teil on kaks minutit proua president, härra volinik, austatud daamid ja härrad. Te juba äh, kõik juba seda ka tegite, aga mina sooviksin tänada meie raportööri oma pühendatud töö eest ja ka selle kannatuse eest, et ta jõudis äh, praeguse kompromissini. see ei olnud kindlasti mitte lihtne protsess, aga me oleme jõudnud väga heade kompromissideni. me toetame konkurentsivõimelist ja jätkusuutlikku Euroopa põllumajandust. see tähendab, et me tootame äh, kvaliteetseid, kõrge kvaliteediga toiduaineid, aga me toetame ka sellist kultuurimaastikku, mille üle me võime uhked olla. see ja siinkohal me loome töökohti mitte ainult põllumajanduspoliitikas seeläbi, vaid ka turismivaldkonnas ja teistes paljudes valdkondades, seetõttu põllumajanduspoliitika olulisus ühiskonna jaoks ongi väga ähm, tähtis, aga paraku meie põllumajandusel ähm, Äh, nii palju tagasi ei anna. ja seetõttu äh, põllumajanduspoliitika on ära teeninud, et nende eelarvet ei kärbitaks, kui vähegi võimalik. härra volinik, me toetame äh, teie lähenemisviisi, et esimeses sambas rohkem keskkonnasõbralikkust sisse tuua aga need riigid ja need põllumajandustootjad, kes juba praegu väga ambitsioonikaid äh, keskkonnaprogramme teise samba raames äh, läbi viivad, et nemad, neid diskrimineeritakse selle uue lähenemise kaudu ja seetõttu me peame leidma siin lahenduse, millega me saame mõlema poole huve äh, kaitsta. keskkonnaprogrammid, need on kallid. ja kui ma lehtedest loen ja paljud kolleegid ka juba mainisid seda, et teises sambas tehakse kärpeid, siis mina olen täielikult selliste kärbete vastu. meil on vaja tugevat esimest sammat, meil on vaja ka tugevat teist sammast, seda me oleme korduvalt öelnud ja härra volinik, meie toetame teie sellesuunalisi pingutusi, suur tänu. suur aitäh, proua Eegla teile ja nüüd saab sõna härra Tabadži, kellel on üks minut suur tänu. parlament, komisjon ja nõukogu on äh, ühel nõul selles osas, et mis puudutab ÜPP eelarvet, et see peaks jääma samale tasemele kui praegu. ja seetõttu on väga oluline ka kahe samba süsteemi säilitamine, otsemaksete äh, säilitamine ja äh, me peame tugevdama ka konkurentsivõimet, samuti tugevdama keskkonnateadlikkust, ka need on väga olulised, samuti mis puudutab innovatsiooni, teadus-arendustegevust, tehnoloogia äh, teemasid, ka need on vahendid äh, selleks, et äh, me saaksime käsikäes nende valdkondadega võidelda ka väljakutsetega, mis on meie ees keskkonnaalaselt. meie jaoks on vaja seetõttu finantstoetust ja oluline on see, et makseid tehakse õiglatel eh, tingimustel ka peale aastat eh, kaks tuhat kolmteist. oluline on ka võrdsed võimalused liikmesriigiti tagada. ja oluline on ka see, et väikeseid ja suuri ettevõtteid ei hakatakse üksteise vastu välja mängima. suur tänu ja nüüd kolleeg Sarbu. kolleeg Sarbu. Ah, eh, ah härra Tarabella, andke palun andeks, teie kord tõesti. Eh, suur tänu teile ka. me, meil on üle kahe tuhande muudatusettepaneku eh, alguses ja sellepärast otsustasid sotsiaaldemokraadid esitada nii vähe muudatusettepanekuid kui võimalik ja tänu härra Stefan Le Folli tegevusele, meie variraportöörile, õnnestus ka see ja väga paljud variraportorid ja raportöör panustasid ambitsioonika kompromissi saavutamisesse. meie eesmärgiks on see, et äh, meie põllumajanduspoliitika oleks suunatud talunikele tagamaks toiduga kindlustatuse, aga et meie põllumajandus oleks jätkusuutlik, et oleks tagatud keskkonnakaitse, et meie ressursse kasutataks tõhusamalt ja me saaksime võidelda kliima soojenemise vastu. me oleme nõus äh, ka sellega, äh, mis pakutakse välja esimese samba osas, otsetoetuste osas ja esimest korda, ja see on tõesti ajalooline, on toodud sisse abi vähendamise süsteem, see on võrd äh, võrdsetel alustel põhinev äh, ja talunikele samuti äh, siis äh, toetatakse nende talude laiendamist ja nii edasi ja ma tahaksin tänada parlamenti ja komisjoni, et me jõuame nüüd ühtse uue toidukeskkonna ja põllumajanduspoliitikani, mida meil on hädasti vaja. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Sarbu. suur tänu, proua president, härra volinik, meil on hädasti vaja põllumajandussektorit, mis oleks poliitiline ja mida toetab tugev ÜPP, millel on piisav eelarve. ja me peame tagama loomulikult Euroopas toiduga varustatuskindluse. Euroopa põllupidajatel on õigus äh, mõistlikule sissetulekule, väärikale sissetulekule. ja see kujutab endast äh, ÜPP legitiimsuse alust ja see legitiimsuse alus peab paika jääma tuleb tagada suurem järjepidevus ja ühtsus äh, otsetoetuste osas nii liikmesriikide vahel kui ka talunike vahel. Äh, lõhed, mis ei ole õigustatud, tuleb eemaldada. ma tahaksin tänada komisjoni ja härra volinikku selle eest, et välja pakutakse uus lihtsustatud süsteem väiketaludele ja väga olulised on ka nooretele talunikele mõeldud programmid, nende tegevust tuleb toestada selleks, et nemad ju panustavad väga oluliselt maaelu arengusse ja tuleb soodustada põllumajanduse üleminekut ühelt põlvkonnalt teisele ja niimoodi säilitataksegi seesama järjepidevus. suur tänu, proua Sarbu! nüüd, kallid kolleegid, sellega on ametlik kõnelejate nimekiri ammendatud, jätkame vaba mikrofoni vooruga väga paljud kolleegid on palunud sõna. võtame kõik järjekorras ja alustame proua Antonescuga. Teil on üks minut maksimum, kolleegid, ma tuletan meelde. kui peate kõneajast kinni, siis saavad nii palju kui võimalik sõna. proua Antonescu. proua Antonescut ei ole saalis, tundub. sellisel juhul härra Kalinovski. suur tänu, proua president, austatud härra volinik. minu meelest on härra Tessi raport teinud ühe tõsise vea punktis kuusteist. see läheb otseselt vastu võrdse konkurentsi põhimõtetega ühisturul. osalt ei ole meil mingisuguseid referentsväärtuseid, kuid samas äh, nähakse siis ette siiski erinevusi erinevate liikmesriikide vahel otsetoetuste osas, mõned saavad kakssada, kakssada viiskümmend eurot hektari pealt ja teised kolmsada viiskümmend, nelisada hektari pealt. see ei ole mitte ainult uute ja vanade liikmesriikide vaheline erinevus, sellepärast et ka Portugali, Austria, Soome, Rootsi ja nii edasi, talunikud saavad vähem. tuleb tagada võrdsed konkurentsivõimalused põllumajanduses. loomulikult on erinevusi, kuid need erinevused peaksid tulenema siiski objektiivsetest kriteeriumitest. suur tänu! järgmisena saab sõna äh, härra Pirillo. suur tänu, proua president ühtse põllumajanduspoliitika olulisus eh, ning eh, põllumajanduspoliitika roll Euroopa Liidu arengus ja toidutarnekindluse osas on kõigile teada-tunda. me peame võitlema kliima soojenemise vastu samuti ja nüüd äh, ongi siis ühtne põllumajanduspoliitika võtnud endale uue rolli ja uued äh, funktsioonid, see on väga oluline. aga oluline on samamoodi ka see, et ta oma eesmärke saaks täita ja selleks on vaja piisavat eelarvet. piisavalt tuleb tähelepanu pöörata kõrge kvaliteediga toidukaupade tootmisele ja ära ei tohi unustada ka väiketalunike erivajadusi kui me nüüd aga vaatame, milline on hinnaolukord ja hindade kõikumine turgudel, see on üks tõsine oht äh, toidutarnekindlusele. sellised äh, kõikumised turul, äh, nendele tuleb vastu astuda antitsükliliste meetmetega esimeses sambas, mis on reeglitepõhised, automaatilised. kolleeg Ferreira. suur tänu, proua president antud raport ei vasta tuleviku väljakutsetele, nii nagu justkui oleks kirjas selles pealkirjas, kuid ähm, lahendab tänased probleemid. ja sellepärast oleme meie omalt poolt välja pakkunud muudatusettepanekud, mis on ülitähtsad, kui me tahame tõesti näha ühtse põllumajanduspoliitika kogu reformi. me tahaksime rohkem reguleerida turgu ja toestada invest- äh,, sekkumismenetlusi selleks, et tagada äh, Äh, talunikele sissetulek ja et igal riigil jääks õigus toota. näiteks piimakvootide säilitamine on äh, vältimatu eeltingimus äh, selleks, et toetada tootjaid puudu- ha, haavatavamates piirkondades, meil on väga selgelt piiritleda ka näiteks ära alkoholi destilleerimine lisaks sellele tuleb sisse tuua ühenduse fondidest rahastatavad põllumajanduskindlustused, eh, mis tagaksid eh, talunikele looduskatastroofide puhul miinimumsissetuleku ning tuleb tagada ka selle, et keskkond võetakse arvesse ja põllumajandus peab olema eh, jätkusuutlik, aga siin raportis sellele kõigele ei pöörata tähelepanu, ainult konkurentsile. proua president ütleb, et kõikidele, ka teile, härra Ferreira, kehtib üheminutiline kõneaeg järgmine kõneleja. härra Blanche. suur tänu. meie äh, erakond toetab Euroopa Liidust ja seega ka ÜPP-st lahkumist, aga reaalsus on hoopis teine ja tuleb siis hakkama saada. mida me DES-i raportist arvame, see on natukene nagu ähm, selline poolik muna äh, on ja nagu ei ole ka mõte, äh, et hakatakse piirama otsetoetusi ja siis maastiku arendamine ja kõik see, see kõik on jah, potentsiaalselt väga kasulik, aga ainult siis, kui see ei ole seotud sellise poolreligioosse eh, nonsensi ajamisega kliima eh, soojenemise kohta. raportis tunnustatakse seda, et põllumajandussektorit tuleb toetada valitsuste hinnasekkumistega, sellepärast et eh, ei saa täpselt hinnata, kui palju toodetakse ja nõudlus põllumajandus öö, toodete järgi sõltub muidugi hindadest. kõik on see vajalik loomulikult toidukoha kindlustatuse hindade kõikumise vastu. aga kõige olulisem meie vaatevinklist on see, et Ühendkuningriik peaks lõpetama oma suured sissemaksed ÜPP-sse ja ei ole, ei peaks enam olema netosissemaksja. O um longo processo de trabalho que este importante relatório exigiu, incluindo os muitos. järgmine kõneleja, palun suur aitäh, meil on pikk protsess selja taga, väga palju muudatusettepanekuid on esitatud ja kompromissi on saavutatud ja nüüd on meil tasakaalustatud äh, raport, mis võtab arvesse erinevaid huvisid. see äh, raport on väga hea äh, äh, suunis seadusloomealasele ettepanekule ja ma tahaksin õnnitleda raportööri. loomulikult sellele vaatamata on teatud asju, mis tekitavad muret ja millele mina väga suurt tähelepanu pööran tulevikus, näiteks abi ümberjaotamine, mis meie arvates peaks toimuma teistmoodi esimese samba all ja tuginedes äh, objektiivsetele kriteeriumidele tagamaksete äh, ümberjaotamine äh, ei kuuluks ühtekuuluvuskriteeriumide alla. meil on vaja õiglasemat ühtset põllumajanduspoliitikat ja me peame ÜPP-le ka piisavalt rahalised vahendid andma. me leiame ka, et piimasektoriga tuleb hoolikamalt tegeleda ja seda sektorit ei tohiks kindlasti karistada. me oleme esitanud kolm muudatusettepanekut sellel teemal, suur aitäh!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 ühise põllumajanduspoliitika eesmärgiks äh, on äh, toota Euroopa turgudele toitu, me peame tootma äh, mõistlike hindadega ohutut toita ja see on tarbijate ootus. toidu tootmisel ja töötlemisel me peame tagama ka keskkonna kaitsmise, me pooldame ühist põllumajanduspoliitikat, aga me oleme selle vastu, et seda taas natsionaliseeritakse. me oleme eelarvekärbete vastu, otsetoetusi tuleks anda võrdselt kõikidele talunikele eh, erinevates riikides. Eh, otsetoetused, pidage meeles, on olnud osa talunike sissetulekust eh, ja seetõttu on turu reguleerimine väga oluline. turu stabiilsus ja piisavad hinnad on need, mis tagavad õiglase sissetuleku talunikele. me peame tagama maapiirkonna elanikele, et neil oleks juurdepääs avalikele teenustele, näiteks haridus, tervishoid, sport, kultuur ja transporditeenused see äh, peaks kuuluma ühtekuuluvuspoliitika ja ka teise samba alla, lugupeetud äh, volinik, jätkem alles programmid, mis äh, annavad inimestele, kes on vaesemaid Euroopas, toidulauale. suur aitäh, härra Marinescu, teil on üks minut. mikro, mikro, please. kõnelejal puudub mikrofon. una din provocările viitorului este suur tänu, proua president. üks tuleviku väljakutsetest on äh, toiduga kindlustatus. ÜPP peab andma vastuse sellele väljakutsele. uus poliitika peab äh, tänase poliitika positiivseid külgi jätkama ja heastama vead. ja minu meelest Albert S täidab mõlemad tingimused, pakutakse välja kaks sammast, otsemaksed ja maaelu areng, ajaloolised kriteeriumid võetakse välja, asendatakse objektiivsetega, objektiivsetega. Äh, ei ole kõikide liikmesriikide jaoks küll jah ette nähtud äh, võrdseid otse toetuseid, äh, kuid selliseid, mis võtavad arvesse regionaalsed ja geograafilised erinevused ja on seatud nii miinimum kui ka maksimummäärad. sisse on jäänud keskkonnaelement, maaelu areng ning eelarve äh, pärast kaks tuhat neliteist, selles osas me nõuame äh, vähemalt äh, sama suurt eelarvet kui aastal kaks tuhat kolmteist. rõõmu valmistab see, et esimene parlamendi raport on äh, nii hästi ja nii heas koostöövalmis, vaimus koostatud Gutierrez, palun, suur aitäh, äh, sest kõige olulisem sõnum, mis välja saadetakse, on see, et me tahame õiglast äh, ÜPP-d, mis äh, tagaks talunikele nende sissetuleku sõltumata sellest, kus nad oma talu peavad. meil peab olema ambitsioonikas otsetoetuste poliitika ning me peame juhtima seda sektorit ambitsioonikalt. maaelupoliitika peab olema samuti kohaldatud uutele reaalsustele, uuele ÜPP-le, mis peegeldab endas ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, me peame tagama selle, selle, et meil on piisavalt ressursse eh, tulemaks toime nende tervishoiu ja keskkonna väljakutsedega, mis meie eh, ees seisavad. Eh, ma tervitan komisjoni selle eest, et ta ütles, et nad püüavad noori inimesi meelitada talupidajateks hakkama, me peame tagama selle, et tingimused oleksid piisavalt head, et nad seda teed läheksid me peame Äh, noored tõesti talupidamise tuuma, sest et äh, nemad on edu võtmeks, me oleme näinud, et äh, need riigid, kes toetavad noori talunikke, ähm, on sellised riigid, kus maapiirkondades inimesi väga palju ära ei lähe. Ähm, me ei saa seda teemat ainult liikmesriikide pädevusse jätta, aitäh, me peame midagi tegema. suur aitäh! härra Tarabella, teil on sõna. mina ei ole härra Tatarella, hoopis Tarabella, aga hea küll, noh, vahet ei ole ma tahaksin teie tähelepanu viidata Ungari eesistuja skandaalsele lähenemisele ja äh, suhtumisele nimelt äh, nad läksid minema põllumajandusarutelu alguses ja tulevad tagasi siis äh, majandusküsimuste juurde, seega see tähtsus, mida nad pööra-, tähelepanu, mida nad pööravad põllumajandusele on noh, kahtlev. ma tahtsin selle lihtsalt, äh, kõhklane, ma tahtsin selle lihtsalt välja öelda. elnézést kérek, hogy a nevét eltévesztettem, de most érkeztem vabandust, et ma teie nime valesti välja ütlesin, ma alles saabusin äh, juhatama meie täiskogu ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Rossi, ei, ta ei ole siin saalis. suur tänu. see raport toob välja ka selle, et ÜPP on olulise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks ja oluline on see ka väljaspool Euroopa Liitu. meil on olemas piisavalt andmed selleks, et tõestada ÜPP tähtsust. ajaloolised kriteeriumid peavad säiluma otsemaksete osas. ette on nähtud ka preemiad ettevõtjatele, otsemaksed tuleb suunata ainult tegutsevatele põllumajandustootjatele me ei peaks hakkama otsemakseid maksma spekulantidele. veel üks punkt on äärmiselt oluline, nimelt maaelu areng. loodusliku potentsiaali eh, kasutamine, eh, kvaliteetsete toodete eh, tootmine on oluline ja oluline on ka see, et rohkem tõmmataks põllumajandusse ka noorsi, noori põllumajandustootjaid ja et vähendataks bürokraatiat. suur tänu! ma sooviksin vabandada, ütleb härra president. sellepärast, et vaba mikrofoni voorus soovib sõna võtta kakskümmend sõnasoovijat, aga ma saan ainult kümnele sõna anda. härra Dorfmann saab seetõttu üheks minutiks sõna viimase kõnelejana. härra president, volinik, kolleegid ma leian, et DESi raportiga me astume Eh, väga olulise sammu ÜPP reformi suunas ja seetõttu eh, me peame ka vaatama, kuidas siin täpselt on erinevaid vahendeid eh, jagatud, see puudutab eelkõige just esimese samba vahendite jagamist, see peab toimuma õiglasemalt ja seetõttu on oluline ajaloolistest äh, aspektidest loobuda. me räägime väga palju vahendite jagamisest liikmesriikide vahel, aga ma arvan, et me peame ka vaatama, kuidas vahendite jagamine toimub liikmesriigi sees, sellepärast et ka siin on väga suuri erinevusi. ja ma arvan, et siin on äh, tähelepanuta jäetud just äh, vähem soodsas olukorras olevad äh, piirkonnad ja äärepoolsemad piirkonnad aastad tagasi tuli välja ka juba sarnane raport ja tollal me olime väga kriitilised selles osas, me ei ole rohkem midagi sellest kuulnud ja me sooviksime teada rohkem komisjonilt ka nende arvamuse kohta, aitäh. suur tänu. ja nüüd kolleeg Tšološ. suur tänu, härra president, pärast seda arutelu olen ma veelgi enam veendunud härra Tessi raporti osas ja olen optimistlikum, mitte ainult optimistlikum hääletuse osas, mis leiab aset homme ja nagu ma alguses ütlesin, on selles raportis väga palju sarnast sellele, mida aasta lõpus komisjon välja pakkus, aga olen optimistlik ka ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku suhtes ma tahaksin rõhutada ja korrata äh, seda, mida ma ütlesin juba sissejuhatuses, nimelt äh, ma jään truuks oma põhimõttele, et meil on vaja äh, kahe põllumajanduspoliitika samba vahel võrdsust ja täiendu-, täiendatavust ning meil on vaja teist sammast, mis on jõuline sellepärast et meil on selle teise samba jaoks väga palju ambitsioone, eriti mis puudutab meie territooriumite võrdsust, keskkonnaküsimusi, noortalunikke, väiketalunikke, kohalikke turge ja maaelu arengut. ja mina ise ja härra Barroso ja komisjon pööravad väga palju tähelepanu sellele teisele sambale ja see teine sammas ei lange ühtse põllumajanduspoliitika arastes aruteludes pantvangi. ma tahaksin äh, president Barroso äh, veendumust siin kinnitada. teiseks, mina ei ole äh, selles teatisega, komisjon oma teatises vastustanud äh, kogu seda poliitikat toiduga kindlustatusele ja, ja toiduga kindlustatust vastustanud keskkonnaküsimustega. väga oluline on tasakaalu saavutamine põllumajanduspoliitikas tuleb äh, tagada tasakaal äh, meie majanduse konkurentsiambitsioonide vahel ja selle vahel, et tuleb kuidagi säilitada meie loodusressursside regeneratsioon me peame olema pikemas ja keskpikas perspektiivis konkurentsivõimelised, kuid kui me oma loodusvaradele tähelepanu ei pööra, siis me ei saa olla konkurentsivõimelised. ja ÜPP-s eh, kindlasti ei saa keskkonnaküsimusi vastandada toiduga kindlustatusele, mis jääb kõige olulisemaks osaks ÜPP-st. nüüd, mis puudutab eh, ÜPP sihitatu, sihitust, eh, härra Ashford viitas sellele selles osas on komisjon äh, teinud väga palju ettepanekuid, et äh, otsetoetused oleks paremini, oleksid äh, sihtotstarbepäral, otstarbelisemad ja härra Tessi ettepanekud on täpselt need, mille komisjon oma seaduseelnõusse kavatseb panna. nüüd kriis. on vahendeid, millega saaks kriisile vastu astuda nii turgudel valitsevale kriisile, aga ka sanitaarkriisidele, kliimakriisidele me oleme need äh, instrumendid välja pakkunud ning tahaksin tänada parlamendipoolse toetuse eest sellele väga olulisele eesmärgile, millega, täitmisega meie talunikud saavad olla rahulikud tuleviku suhtes. ja ma tahaksin mõned täpsustused, äh, ma tahtsin need mõned täpsustused äh, teha, aga kordan siis, et ma olen optimistlik homse hääletuse osas äh, härra Tessi raport on väga kõrge kvaliteediga ning oktoobris, kui komisjon esitab oma seadusandliku pakti, leiate kindlasti need, äh, selle raporti ettepanekud äh, sellest eelnõust, suur tänu tehtud töö eest, tegemist on tõelise lisandväärtusega komisjoni jaoks. suur tänu, härra president! köszönjük szépen, biztos úr! suur tänu, härra volinik. ja nüüd viimasena, aga mitte vähem olulisena, saab sõna ka härra raportöör, härra Tess, palun. härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid, ma tänan väga selle väga tõhusa arutelu eest, tänan ka teie poolt üles antud toetuse eest, härra volinik, meil on kõigil väga hea meel äh, selle teatise üle, mis tuleb välja oktoobris ja ootame huviga ka meie äh, koostööd. Ähm, Euroopa äh, põllumajanduspoliitika on äärmiselt oluline, see annab toitu üle viiesaja miljonile kodanikule, pakub väga palju töökohti ja seda ka äärepoolsemates piirkondades, ka vähem soodsates piirkondades, toetab meie maastiku arengut ja on üheks kõige tõhusamaks põllumajanduspoliitikaks või on põllumajanduspiirkonnaks mm, üldse ja seetõttu ma ei saa aru härra Barroso avaldustest teise samba osas. sellega ta seab ohtu ka omaenda eesmärgid Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames. kui neliteist miljonit põllumajandusettevõtjat äh, toidavad ära viissada miljonit äh, kodanik, siis võiks ju ka oodata, et viissada miljonit kodanikku oma maksurahadega toidaksid ära ka meie miljonid äh, põllumajandustootjad nii-öelda. ma olen väga kaua juba poliitikas ja, ja ma tean täpselt, mispärast ma kirjutasin raporti selliselt, kui ma ei oleks teda selliselt koostanud, vaid oleksin ma äh, jäänudki kompromisse öö, äh, otsima siis ma tean, et äh, oleks võib-olla asi lihtsam olnud, aga mina soovisin äh, saavutada seda, et meie parlamendina äh, näitame äh, selget sõnumit, et me näitame Euroopa põllumajandustootjatele, et neil on tulevik olemas ja siis, kui tulevad tulete välja oma seadusandlike ähm, aktidega, härra volinik, siis ma usun, et te saate äh, rohkem toetust kui täna. see, äh, meie toetus, see on see, mida meil on teile pakkuda, aitäh. suur tänu, härra Tess. ja sellega on meil lõppenud äh,